Nõmse fondi ja kõigepealt saab sõna härra Raimar Pööge neljaks minutiks, aitäh. suur tänu, härra president, head kolleegid. jah, loomulikult arutame me nüüd ettepanekut, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi, selle kasutusele võtmist ja siin on jällegi tegu sellega, et ähm, ajaaken, mis meil on, jääb järjest väiksemaks, me räägime siin Rootsist ähm, ja Volvost, samuti Austriast ja Steiermarkist ning Hollandist ja Haimann siis, viimane on siis ehitusettevõte. tahaksin teile meenutada, et äh, fondi äh, vahendeid on viissada miljonit maksimaalselt aastas ja siin fondiga üritatakse siis toetada töötajaid, on, kes on kannatanud seoses globaliseeruva turu muudatustega, struktuurimuudatustega nimelt. pakutakse siis töötajanutele koolitust ja üritatakse leida tagasiside selleks, et nad tulevikus jälle tööd leiaksid. sellega seoses üldiselt leian ma, et on oluline rõhutada, et tulevikus vaatame me konkreetseid üksikuid ettepanekuid, üksikuid raporteid ja mitte pakette, mis puudutab siis globaliseerumisega kohanemise fondi, Euroopa fondi kasutuselevõttu. nii et ähm, tulevikus on meil eraldi taotlused ning äh, fondi toetus tõenäoliselt ei asenda teisi meetmeid, mis põhinevad äh, riiklikel, mm, riiklikul õigusel või äh, tollilepingutel ega ka muid äh, struktuurimeetmeid, mida võib-olla võtavad ette konkreetsed ettevõtted või sektorid. tegu on kriitilise punktiga, mis kindlasti jääb kriitilise tähtsusega ning äh, kindlasti jääb see ka lähitulevikus päevakorda. me räägime ka vahenditest, mis pärinevad Euroopa Sotsiaalfondist, need on ülekanded, mis tuleb teha, samuti on globaliseerimisega kohanemise fond eraldi instrument, sellel on oma eesmärk ja omad tähtajad samuti. nüüd mis puudutab neid tänaseid taotlusi, millest täna räägime ja mille üle täna sel nädalal otsustama peame, siis siin me räägime kokku viieteistkümnest koma üheksast miljonist eurost. ehk siis eh, need on esitatud Rootsi taotlus eh, seoses äh, artikli kaks punktiga A ja mm, Austria taotlus siis äh, seoses äh, lõikega B. Rootsi ettepanek puudutab kokku nelja tuhat kuussada kaheksakümmend seitse töötajat siis Volvo tehastest ja seal on ka kakskümmend kolm tarnijat ning tootmisala järgmise etapi tootjat ja kokku on Rootsi taotlenud üheksa koma kaheksa miljonit eurot. Austria taotlus, siin me räägime seitsmesaja neljakümne neljast koondamisest üheksas ettevõttes ja tuleb juhtida tähelepanu ka sellele, et me anname teatud arvule neist taotlust ja kokku on Austria taotlenud ka viite koma seitset miljonit ning Hollandi taotluse puhul räägime viiesaja seitsmekümnest koondamisest ühes ettevõttes Hymansis ja siin on nelisada kolmkümmend viis isikut, keda see mõjutab ja kogu taotletud summa on kolmsada kaheksakümmend kuus tuhat eurot umbes. komisjon on loomulikult äh, hinnanud seda, meie oleme vaadanud hindamist, me nõustume komisjoniga, komisjon leiab, et äh, taotlused vastavad abikõlblikkuse kriteeriumitele ja seetõttu tahan ennetada seda, mida ütlevad äh, minu sotsiaalkomisjoni kolleegid võib-olla, ma tahtsin öelda, et tööhõivekomisjon jõudis selles osas äh, kokkuleppele ja või vabandust, äh, see sotsiaalkomisjon kindlasti esitab oma arvamuse, on esitanud oma arvamuse selle kohta. ja me tahame öelda, et tegelikult Rootsi puhul äh, saab kaetud ainult tuhat viissada koondamist ja Haimandi puhul räägime Äh, potentsiaalsest äh, lisaarvust koondamistest umbes neljasajast, need on isikud, kellel on tähtajaline tööleping ja tõenäoliselt äh, käib seesama tekst ka nende kohta, kuid üldiselt tahame toetada neid taotlusi ja rahastamisettepanekut. suur tänu ja härra Špidla komisjoni poolt, palun. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, härra president, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin tänada raportööri, ettepaneku eesmärgiks on võtta kasutusele siis fondist vahendid seoses Rootsi ja Austria autotööstuse koondamistega ning Hollandi ehitussektori koondamistega. härra raportöör, teie toetus tuleb koos rea kommentaaridega, millest kaks on seotud eelarvega ja mul on olnud võimalus neid varasematel aruteludel arutada ja tahaksin nende juurde tagasi tulla ka täna. esimene eelarve küsimus räägib rahastamisallikatest. Te tuletate meile meelde, et Euroopa Sotsiaalfond ei tohiks olla ainsaks rahastamisallikaks. Euroopa Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on eelarvespetsiifiline vahend, millel ei ole korralikke omavahendeid ja selle kasutuselevõtuks tuleb siis äh, vahendeid fonde kanda või nii-öelda üle kanda, mis tähendab siis, et me peame äh, sihtotstarvestama teatud äh, eraldised või assigneeringud, vabandust ning samuti käib see koos ähm, eelarve muudatustega vastavalt vajadusele. on tõsi, et Euroopa Sotsiaalfond on seni olnud peamine rahastamisallikas. mitte ainult äh, seetõttu, et see on oma iseloomult äh, sarnane, oluliseks teguriks on ka see, et äh, fondi käsutuses on olulised summad. kahe tuhande üheksandal aastal oli fondi kasutusel üks miljard eurot assigneerikutena ja kuussada miljonit oli sellest ära kasutatud äh, novembrikuuks. mis puudutab makseid äh, globaliseerumisega kohanemise fondi, siis äh, neid oli viiskümmend kolm miljonit eurot, ehk siis need kanti üle Sotsiaalfondist, nii et daamid ja härrad, see fond, see meetod, mida me seni oleme järginud, mis loomulikult võiks olla mugavam ja kiirem, ei ole tegelikult pidurdanud äh, Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkide täitmist, kuid olles seda öelnud, nõustun ma täiesti sellega, et äh, maksete allikaid tuleks mitmekesistada ja ma tahaksin teile kinnitada, et komisjon on sellega ka tegelenud. ma loodan, et tulevikus õnnestub meil teie ette tuua rohkem valikuid. teine küsimus, mille te tõstatate, ei puuduta ainult eelarvet, vaid tegelikult otsustus protsessi, te küsite komisjonilt, et nad äh, teeksid ettepanekuid äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutuselevõtuks eraldi dokumentides taotluste kaupa. komisjon on täiesti teadlik sellise menetluse eelistest, näiteks äh, välistaks igasuguste salakokkulepete võimaluse ja tõsi on ka see, et esialgne meetod, mida me kasutasime, tundus olevat äh, nii-öelda loomulik tee, mida pidi minna. selles osas, et see muutis haldustöö lihtsamaks, kuid kui te vaatate sisu ja poliitilisi aspekte, siis need suunavad meid juhtumipõhise menetluse poole, mis on ka see, mida komisjon kavatseb järgida siit peale. head Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu tähelepanu eest! Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Φανίς Ρόι για δύο λεπτά. Voorzitter, ongewone tijden vragen om ongewone maatregelen. Met het uh, eh, geloof... Suur tänu. Me räägime siin erakorralistest eh, meetmetest ja globaliseerimisega kohanemise fond on ka iseäranis erakorraline instrument ja iseäranis erakorraline eh, vahend, mida kasutatakse siis, kui tegemist on äh, suurte vallandamistega, näiteks ähm, Hollandi Haimansi puhul me räägime siin viiesaja seitsmekümnest koondamisest ühest ettevõttest, seda ei ole juhtunud väga paljudes ettevõtetes, aga siiski Belgias, Ühendkuningriigis, ja nüüd on Hollandis vaja meil toetust ehitussektorile, ma tunnen sellest, seda, seda probleemi väga hästi, ma ise olen pärit Brabantist ja ehitussektoris on olnud meil mitmesuguse, mitmeid vallandamisi Äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond loodi selleks, et äh, sellistest olukordadest välja tulla, tänu majanduskriisile satuvad mitmed äh, inimesed tööturult kõrvale ja me teame, et seda juhtub ka ehitussektoris. seetõttu on oluline, et me oleme loonud instrumendi, mis võimaldab oskusteavet hoida alles. Hollandi ministeeriumid ja Brabanti kohalikud võimud töötavad see eesmärgipäraselt selle nimel, et ehitussektori infrastruktuuri parandada ja infrastruktuuri abil ehitussektorit elus hoida ja tööturgu aktiivsena hoida. ja selle nädala jooksul siin juhtisin ma ka tähelepanu Kopenhaagenis sellele, et just nimelt energiavaldkond on üks võimalusi energiatõhusus ehitustööstuses. parlament on kasutanud teisi vahendeid selles valdkonnas, regionaalfondi vahendeid ja me paluksime veel toetust parlamendilt, me saame toetada liikmesriikide kohapealseid meetmeid omalt poolt ja ma loodan, et ka Haimansil saab olema kasu sellest äh, ühisest äh, toetusest äh, ning seetõttu toetan ka mina neid ja toetame ka meie need kolme fondi kasutamise taotlust. suur tänu ja järgmisena härra Taden monsieur le président chers collègues les mobilisations de ce fonds lugupeetud president, kallid kolleegid, selle fondi äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi on vajalik tänu äh, majanduskriisi kogemisele. me räägime põhisektoritest, autotööstusest näiteks, oleme näinud, mis siin viimasel ajal toimunud on, samuti ehitussektor ja on antud ka arvamus, et tuleks aidata neid sektoreid, sektoreid meenutades teile, et ree-, äh, fondi reegli kohaselt mille kohaselt majanduskriis on äh, kvalifitseerumise tingimuseks. paljud äh, taotlused ei oleks olnud õiguslikult võimalikud äh, minevikus, ehk selle kriisiga silmitsi seistes Euroopa Parlamendil, kui on hea poliitiline tase, siis peaksid olema kõrgekvaliteetsed instrumendid meie kodanikele kättesaadavad ma usun, et olles lugenud härra Pööge raportit, siis fondi funktsioneerimise parandamine on raportis täiesti kirjas, püüdes kirjeldada äh, nõuetega tegemise protsessi, reageerida kriisile, praegu enam ei taotles, taotlusi plokina, püüda leida teisi võimalusi finantseerimiseks ja lõpuks ma arvan, et sellel fondil peaks olema oma maksete eraldised nagu teistelgi fondidel, aga muidugi me ootame nõukogu seisukohta selles teemas olen ka kuulnud äh, mida komisjonil oli öelda selle kohta. mul on hea meel ka näha, et meil on head tahet ja usun, et tegemist on väga kasuliku fondiga, sest siin on koos hea parlamentaarne töö ja ma usun, et koos on võimalik saavutada eesmärke, nimelt restruktureerida see fond. härra Harkin, kaks minutit. aitäh, härra president, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on käegakatsutav solidaarsuse märk töötajatele, kes on oma töö kaotanud tänu restruktureerimisele ja globaliseerumisele. selle parlamendi liikmetena saame natuke rahulolu tunda, et oleme andnud oma panuse selleks, et leevendada kõige vahetumaid vallandamise mõjusid nendele töötajatele, andes neile mingisugusegi lootuse tulevikuks, aga meie rolliks ei peaks olema mitte ainult see fond heaks kiita, meie ülesanne on teha parimat tagamaks, et kõigepealt et kõik kriteeriumid saavad täidetud, aga samuti teha seda, mis on võimalik, tagamaks, et globaliseerumisega kohanemise fond annab lisaväärtust. üks asjakohaseid teemasid, mida on välja toonud ka tööhõivekomisjon, on see, et meet-, liikmesmaade pakutud meetmeid öö, äh, tegelevad meetmetega, mida kaasfinantseeritakse struktuurifondidest ja me peame olema kindlad, et nii ka tegelikult on, seda tuleb demonstreerida, et nii äh, tegelikkuses ka nii toimub, sest see aitab äh, tagada lisaväärtuse andmist, äh, millest ma rääkisin. lisaväärtus tuleb ka sellest, et EGF ei asenda tegevusi, mis on ettevõtete ülesandeks, vaid pigem on väärtuslikuks lisaks nendele meetmetele, mida astutakse riiklikult tasandil. ja kui me hindame fondi mõju aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, raam- äh,, finantsraamistiku hindamisel peaks minu arvates tegemist olema jätkuprotsessiga, me peame hoidma siin silmad lahti. teine teema, mis mind, mind muretsema paneb, on meeste ja naiste võrdsus ja äh, nende ligipääs sellele fondile, kui me vaatame kolme programmi äh, soolist jaotust, siis seitsekümmend kaks, seitsekümmend üheksa protsenti mehed, kes saavad sellest kasu, ma vaatan ka teisi äh, fonde, äh, mida me oleme finantseerinud ja tundub olevat viide sellele, et palju suurem hulk äh, raha läheb meestöötajatele, keda vallandatakse, kui naistöötajatele. võib-olla tegemist on statistilise teemaga, võib-olla et ühel või teisel põhjusel on rohkem taotlusi meestöölistelt. lõpuks peame hindama hoolikalt kõiki taotlusi, sest on hädavajalik, et abi on kättesaadav nii kiiresti ja efektiivselt kui võimalik. aitäh! Kornelissen, kaks minutit. Laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen met de inzet. ma tahaksin omalt poolt öelda, et meie saame omalt poolt ka toetada äh, kolme taotlust globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist. kolm taotlust täidavad meie abikõlblikkuse kriteeriumid ja seetõttu on neil õigusega õigus kasutada selle fondi vahendeid Äh, mis puudutab äh, Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi, siis praegusel hetkel äh, töötleme me visiooni kallal Euroopa tööturu tulevikust, erinevad poliitilised rühmitused pole võib-olla päris üksmeelel, kui kaugele sellise reformiga peaks minema, aga me oleme kindel selles, et meie tööturg peab olema jätkusuutlik ja kaasav eesmärgid on selged ja seetõttu on oluline, et me kasutame võimaluse ära ja ka seoses kriisu, kriisiga äh, astume samme, mis viivad meid lähemale jätkusuutlikule majandusele. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutades äh, minu meelest astume me sammukese selles suunas. see fond on üks instrumentidest, äh, mida saab kasutada kriisiolukorras ja vahendeid kasutades langetame me valikuid, me peame kandma hoolt selle eest, et need, kes kaotavad töökohti vanas saastavas tööstuses, ei jää vanasse tööstusesse nii-öelda äh, rippuma, vaid äh, lähevad üle innovatiivsesse, uude, puhtasse tööstusesse ja seetõttu on meie tegevus äh, ka kaasaegne ja jätkusuutlik vážený pane predsedo, dámy a pán... härra Fahmon, palun. lugupeetud eh, president, mu daamid ja härrad, peame siin arutelu raha üle, mida tuleks kasutada EKG, GKEF-ist eh, küsimus, kas saada raha Rootsi, Austriasse või Hollandisse, kes on esitanud taotluse selle raha saamiseks seoses vallandamistega autotööstuses ja ehitustööstuses. minevikus oleme tegelenud juba mõningate taot-, taoliste taotlustega, kuid on ekslik meede ja Euroopa Liit ei peaks taolisi meetmeid rakendama. kõigepealt sellepärast, et see ei ole aus globaliseerumine ja surve, mida avaldavad konkurentsid, mõjutavad kõiki töötajaid, kõiki tööandjaid, nii suuri kui keskmisi ettevõtteid ka. tänu sellele kaovad mitmed-mitmed töökohad, neid ka luuakse ja taoline toetus Euroopa Liidus antakse vaid suurtele ettevõtetele, kus äh, vallandamised, koondamised on liiga suured, kuid väikesed tööandjad taolisi eraldisi teha ei saa, nii et tegemist on selektiivse meetmega ja see on ebaõiglane. minu teine argument, mina arvan, et taoline probleem tuleks lahendada ära riiklikul tasandil, sest vajalikud ressursid ja informatsioon on seal täiesti olemas, aitäh. härra Portas, üks minut, palun. suur aitäh, president. meie tahaksime toetada neid toet-, töötajaid, kes on koondatud saanud Rootsis, äh, Hollandis ja Austrias, kuid iga taotlus seda fondi kasutada ei vähenda minu äh, hämmastust selle efektiivsuse üle. kõigepealt aastal kaks tuhat üheksa kuusteist tuhat äh, töötajat said toetust sellest fondist ja see on tilk ookeanis kogu vallandamiste laine puhul. kuuskümmend kolm miljonit viiekümne viiesajast miljonist kulutati ära ja tegelikult miks peaks autotööstus saama toetust nii suures ulatuses nii Austrias kui ka Rootsis? kuidas suudame seda selgitada Portugal lastele, kes said nii palju vähem toetust? kui tegelikult inimeste hulga suhtes, keda vallandati, oleks pidanud nemad saama palju rohkem. ja kui vaatame Hollandi taotlust siis mõned Hollandi töötajad ei ole üldse toetust saanud, kuigi nemad on kõige haavatavamad. see fond ei saa, seda ei saa jätkuvalt kasutada selleks, et suurendada tööhõive erinevusi, selleks, et suurendada ebavõrdsust rik-, rikkate ja perifeersete vaesemate riikide vahel. proua Andresen, kaks minutit. aitäh, härra president, kolleegid, Euroopa Liit on öelnud et on teatud eelarvelised instrumendid selleks, et toetada äh, koondatud töötajaid tänu suurtele struktuurilistele muutustele. paljud siit neist on mõjutanud otseselt või kaudselt Euroopa Liit. aga see esindab sellist tükeldamise lähendust. Nende väljaõpe, kes on kaotanud töökohad teatud tööstusharudes, ei lahenda olukorda nendes äh, tööstustes, ei Äh, aita nad ka luua alternatiivseid tööstusharusid, mis absorbeeriks äh, selle tööjõu, see lihtsalt raiskab maksumaksjate raha. kui Euroopa Liit tahaks tõesti Euroopat kriisist välja aita, aidata, töötaks ta selle kallal, et äh, selgitada välja kriisi põhjused, sellest hoolimata tahab ta näidata ennast kui heategevusasutust, kes aitab vaeseid. loomulikult esialgselt suurendab see toetust Euroopa Liidule nende poolt, kes seda, keda seda kõige rohkem mõjutab. kuid see ei ole jätkusuutlik tee, see ei näita, milline oleks nende subsiidiumide äh, ulatus, kui paljusid tööstusharusid see katab, kui paljud, äh, kui paljusid ettevõtteid teatud tööstusharus murettekitav on see, et raport rõhutab, kui, et vaja on kiirendada nende toetuste maksmist, mainimata kordagi seda, et me peame tõestama, et fondid jõuavad õigetele inimestele õigel põhjusel, hullem veel. raport ei kutsu üles äh, regulaarsele monitooringule, kuidas mõjutab see subsideerimine, jätta, jättes programmi hindamise äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda mitteaastalise äh, finantsraamistiku kätte. kolleegid, me räägime maksumaksjate rahast, paljud nendest on samuti oma töö kaotanud ja ei saa mitte mingisugust toetust. paljud nendest äh, kogevad tõsiseid rahanduslikke probleeme, kuidas me hooli- äh,, nii hoolimatult äh, kohelda nende raha. kutsun üles teid leidma lahenduse äh, sellele probleemile. aitäh proua Wertmann, üks minut. aitäh, president, kolleegid. Euroopa Liidul on Euro-, äh, Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise fond, mis lubab ettevõtetel toetada neid öö, töötajaid, keda on mõjutanud muudatused negatiivselt. minu öö, riigis vajavad enamik inimesi abi taolisest fondist. olen korduvalt viidanud, et Euroop-, globaliseerumise kohanemise Euroopa fond ei peaks öö, olema multinatsionaalsete ettevõtete jaoks, vaid pigem töötajatele ja ma tahaksin näha edu aruannet, mis natukene stereotüüpe lõhub et see tõesti aitaks nendes valdkondades, kes tõesti abi vajavad, neid inimesi, kes otseselt mõjutatud on saada. see on äh, otsene panus Euroopa Liidult kodanikele. aitäh, järgmine kõneleja, härra Rubik, äh, kaks minutit. suur aitäh, äh, härra president, volinik. mul on väga hea meel, et meil on võimalus täna arutada seda, kuidas tegeleme globaalse kriisiga ja milliseid meetmeid peaksime rakendama. siin on mitmesuguseid erinevaid ettevõtteid, kel pole mitte mingisugust süüd, aga kannatavad siiski tänu sellele olukorrale. Nad on kaotanud täielikult likviidsuse ja mul on hea meel, et meil on võimalus arutada väikeste ja kesksuurte ettevõtete probleeme ning neid võimalusi, mida võiks toetada selleks, et luua neile paremad tingimused, me peaksime vaatama tulemusi, vaadata seda, mid-, äh, mis tulemusi annab see Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond. kuidas aitab see genereerida töökohti, kuidas see aitab inimesi, keda on koondatud, kuidas aitab see neil tagasi pöörduda tööjõuturule? on oluline aidata neid inimesi kiiresti, seetõttu on oluline toetada seda konkreetset meedet. Äh, Austria Steiermarki puhul, kus me oleme näinud ähm, koondamisi autotööstuses, äh, tööstusharudes, keda äh, mõjutavad need probleemid, selle tööstuse infrastruktuuri jaoks on see eriti olulise tähtsusega seetõttu, see summa, mida Austriale on ähm, kättesaadavaks tehtud, viis koma seitse miljonit on ülioluline summa. aga on oluline, et mitte ainult see raha sinna saadetakse, vaid et me näeksime hiljem, et seda, selle kasutamist jälgitakse, jälgitakse, et luuakse ettevõtteid, et majandustegevust elustatakse selles konkreetses piirkonnas, tugevdades äh, seda piirkonda majanduslikult, aitäh! Regner, proua Regner, poolteist minutit, palun. Austria taotlus Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondile puudutab äh, kuus töötajaid, kolleege ja me räägime siin mitmetest ettevõtetest autotööstusest, täpsemalt üheksast ettevõttest ja kui te vaatate seda juhtumit täpsemalt, siis näete, et siin on tegemist klassikalise juhtumiga, mis on just nimelt mõeldud globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondile ma arvan, et selle fondi eesmärgiks on siin teha seda, mida fond saab teha, nimelt kaitsta äh, globaliseerumisega seotud negatiivsete mõjude eest ja aidata neid, kes on kaotanud oma töökohad, tagada, et me midagi suudaksime teha oma tööpuuduse taseme parandamiseks. kahjuks on Austria väga sõltuv oma autotööstusest ja nõudlusest sellest valdkonnast ja kogu see piirkond on kannatanud viimase aja arengute all tänu sellele, et äh, turg ja iseäranis äh, nõudlus autode ja sõidukite järge on praegusel hetkel äh, miinus nelikümmend üheksa protsenti, kui me räägime hiljutistest arengutest. praegusel hetkel Austria taotleb viite koma seitset miljardit, miljonit eurot, mis kasutatakse investeeringuteks selleks, et töötajad saaksid uuesti tööturule integreeritud selleks kasutatakse neid investeeringuid, neid investeeringuid kasutatakse selleks, et tagada, et need töötajad saaksid pöörduda kohalike töö agentuuride poole, kas selles samas sektoris või ka teistes sektorites pärast seda, kui nad on oma, omandanud täiendavat kvalifikatsiooni. suur tänu ja härra Kabrnoh, üks poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad sel nädalal pidime me rääkima Euroopa Komisjoni ettepanekust kasutada äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist äh, kolmel konkreetsel juhu, juhul Rootsi, Hollandi ja Austria puhul. ja jälle kord kahjuks peame me langetama otsuse kolme juhtumi puhul, mis ei ole omavahel seotud ja on väga erinevad oma olemuselt. tuletagem me meelde seda, et Euroopa Parlament on minevikus palunud Euroopa Komisjonil esitada sellised ettepanekud eraldi ettepanekud on jällegi osaliselt ebaselged, kui me võtame näiteks siin Rootsi taotluse, siis pole selge, kui palju raha kasutatakse täpselt. Austria taotluse puhul jälle siis äh, isiku kohta taotletud äh, raha on äh, <laughs> üsna suur. minevikus me rääkisime sadadest eurodest Austriaga, siin tahab neljateist tuhandet kolmesadat eurot igat töötuks jäänud isiku kohta ja ma ei ole üldsegi, ma ei ole üldsegi kindel, et see on päris äh, kooskõlas globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi põhimõtetega ja sellepärast me seda ettepanekut ei toeta. suur tänu ja järgmisena palun härra, vabandust, härra Rüübich, kas te lubate? Äh, härra Rüübich. Kati nur zu einer Richtigstellung nutzen. Die äh, Unterstützung in Österreich vabandust, ma kasutasin oma sinist kaarti ainult selleks, et juhtida oma tähelepanu sellele, et Austria taotlus ei ole ainult ühele ettevõttele, ühele isikule jagatud. no suur tänu ja härra Obermeier, palun. Sie sehen offensichtlich ein österreichisches Thema und die Steiermark eines unserer suur tänu, tegemist on teemaga, mis äh, pakub eriliselt suurt huvi äh, Austriale. Äh, meie jaoks on väga suur osa eh, rahvastikust seotud autotööstusega eh, ühel või teisel moel ja me sõltume väga suurel määral eh, oma piirkonnas eksporditurust. nagu me teame, seisame me kõik silmitsi ülemaailmse majanduskriisiga ja seetõttu seisame meie silmitsi omakorda väga suurte koondamistega ja meil on väga hea meel, et globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond on valmis toetama töökoha kaotanud inimesi Äh, nüüd ma aga pöörduksin äh, eelkõnelejate kommentaaride poole, me siin ei räägi mitte ainult toetustest äh, konkreetsetele isikutele ja toetustest ümberstruktureerimisele me tahame anda abi individuaalsetele toetajatele, tagada seda, et neil oleksid võimalused oma eluga jätkata, et neil oleks valmis omandada uusi kvalifikatsioone ja ma olen siinkohal nõus oma kolleegiga, proua kolleeg, kes te ütlesite, äh, et äh, on oluline tagada, et need inimesed saaksid täiendavaid oskusi äh, saaksid omandada uusi, uusi kvalifikatsioone ja leiaksid uue koha ja teha, teha, teha seda ennekõike taastuvenergia ja, ja jätkusuutliku majanduse valdkonnas ja nüüd härra Höökmark, palun kaks minutit. suur tänu, härra proua president. arutelus nagu tänane arutelu äh, tasub meelde tuletada, et globaliseerumine omal ajal muutus ka Euroopa, muutis ka Euroopa rikkaks, jõukaks, mis lõi töökohti, investeeringuid, mis võimaldasid meil luua uusi ettevõtteid, suuri ettevõtteid ja see kõik on loonud meie kodanikele võimalusi ja taganud meile head äh, teenused, head tooted suhteliselt odava hinnaga ja see on äh, seotud äh, põlvkondade arengutega. Äh, sellised arengud toimuvad pidevalt, luuakse uusi võimalusi, uusi ettevõtteid, uusi töökohti ja praegusel hetkel on mitmesuguseid muudatusi, mis on mõjutanud kõiki ühiskondi ja ma arvan, et me ei peaks selliste muutuste vastu võitlema, me peaksime muutusi hoopis toetama, samal ajal aidates neid, keda need muudatused toetavad, liikmesriikide ülesandeks on see, ma arvan, et me peaksime meil on siin praegusel hetkel äh, fond, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond, mis loomulikult ei saa äh, anda samu võimalusi nagu paljud teised äh, meetmed, mis meil on, ja võib isegi tekitada segadust see, kui jääb mulje, et me globaliseerumisega kohanemise fondi abil otsuseid vastu võtame nii et põhimõtteliselt ma olen sellise algatuse vastu. kui me võtame näiteks autotööstuse Euroopas, siis äh, siin võiks kasutada mitmesuguseid erinevaid meetmeid, kas Euroopa Liidu tasandil või ka liikmesriikide tasandil. ja siin on lihtsalt probleem moonutuses kui me räägime avalikest rahadest erasektoris, siis see on üks juba moonutatud majanduse vorm ja teine moonutus võib tekitada veel täiendavaid ähm, on probleeme teiste ettevõtete jaoks, kui ühele ettevõttele antakse teatavaid toetusi, pidades äh, seda silmis, äh, pean ma siiski äh, toetama, toetama seda algatust, praegusel hetkel on liiga hilja asju muuta, me ei taha moonutamist, aga tulevikus ma arvan, me peaksime siiski ennem läbi mõtlema asjad põhjalikumalt, kui me midagi tegema asume. ja järgmisena proua Mogan-Chartier, üks minut. suur tänu! mina tahaksin rõhutada, et globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond loodi sellepärast, et toetada töötajaid, nii et töötajad oleksid tööturul rohkem atraktiivsed. ja seda me peaksime ka rõhutama, kui me räägime siin sellest fondist, sest et see oli ju kogu selle algatuse tagamõte. ja selle fondi eesmärgiks oli töötajate taasintegreerimine tööturule, nende töökohtade tagamine, sellepärast et inimene ei saa ju olla ühiskonda integreeritud, kui inimesel pole töökohta. aga äh, mõningad sektorid on väga tõsiselt äh, mõjutatud ja ma paluksin siin autotööstuse esindajaid, keda kriis on väga äh, tugevasti mõjutanud, et nemad oma tootmist äh, muudaksid vastavalt uut, uuele tarbija nõudlusele ja ja ma paluksin ka ja ma tänaksin ka äh, Raimerit ja paluksin härra Rüübik nagu Rüübikilt, et meie poliitikatest äh, ka kinni peetakse, kasutatakse õigel kohal ja järgmisena proua Tikau. În ultimul an am aprobat mai multe astfel de alocări a unor sume din Fondul European de Ajustare la Globalizare. ja viimase aasta jooksul oleme me kõik seisnud, oleme me näinud taotluste arvu kasvu seoses globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutamiseks, kasutamisega, kuna väga paljud sektorid kannatavad majanduskriisi mõjude all. ka minu kodupiirkonnas kahe tuhande üheksandal aastal äh, äh, terasetööstuses kaotsid töökoha kaks tuhat üheksasada inimest samamoodi kannatasid ehitustöötajad koondamiste all, laevaehitussektor, raudteesektor ja seetõttu ma leian, et me peame olema valmistunud selleks, et kahe tuhande kümnendal aastal taotluste arv kasvab majanduskriisiga seoses ja äh, fondi kasutamise menetlus peaks olema lihtne, nii et äh, liikmesriigid ja ettevõtted vähese vaevaga saaksid pöörduda meie poole Rootsi ja Austria esitasid oma taotlused augustis, Austria äh, juulis kõneleja katkestatakse ja nüüd palun härra John Kelly, üks minut. And having sat here a few weeks ago when the Parliament voted global äh, parlament räägib globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist, see minu oma kodu äh, liikmes, kodupaigas Limerickis oli samuti tõsiseid probleeme ning meie omal ajal äh, äh, taotlesime samasugust abi, seetõttu toetame ka praegu loomulikult äh, Rootsi, Austria ja Hollandi abitaotlust, aga ma tahaksin mainida seda, et kui me räägime siin toetusest, siis me peaksime vaatama ka ajakava, mis ei tohiks olla sealt kahe aastaga, nagu praegu siis haldusküsimused. oluline on see, et asjad käiksid kiiresti ja võimalikult kiire, palju abi tuleks anda ettevõtjatele. kolmkümmend seitse protsenti äh, uutest ettevõtetest luuakse töötute poolt ning kui neid aidatakse, siis äh, nad äh, liiguvad edasi ja vajadus on kõigi algatuste ema ja me peame seda vajalikku abi neile osutama. kas keegi soovib veel sõna vaba mikrofoni vallas? paistab, et ei, siis annan sõna härra volinikule. oi, vabandust, te jäite kahe silma vahele. palun, härra, teil on sõna wenn man äh, davon ausgeht dass die meisten arbeitsplätze die quer durch europa äh, suurem osa töökohtadest ei satu osku, ohtu tänu globaliseerumisele ja tänu kriisile, vaid äh, sellepärast, et et tegemist on äh, töötajatega, kellel äh, ei ole vaja vasta-, vajalikke kval-, kvalifikatsioone ja kes ei ole omandanud vajalikku haridust. kui me räägime siin Austriast, siis me peame siin toetama selliseid inimesi vastavate meetmetega Euroopa äh, vahendite abil selleks, et meie tööturgu üldiselt toetada. aitäh, härra Möltsel, rohkem sõnasoovijaid vist ei ole vaba mikrofoni vallas, nii et palun, härra volinik Dámy a pánové. daamid ja härrad, mina leian, et arutelu on näidanud, et, et probleemid on tõsised ning me saame järeldada, et äh, vägagi paljud taotlused on esitatud ning fondi on kasutatud tõesti lõppkasusaajate kasuks ja voli-, komisjoni poolelt olen mina alati üritanud koha peal asjaolusid äh, tundma õppida, nii et mul oleks nii-öelda esmakogemus. ning minul oli selline kogemus, et seda fondi hinnatakse alati väga positiivselt. arutelu on ka näidanud, et äh, on väga palju tõsiseid küsimusi mis meie ees seisavad ja millega me peame tegelema realistlikul moel. näiteks see, et fond on kasulik ainult suurtele ettevõtetele ja õnneks on meie praktika näidanud, et meie esialgne eesmärk ehk siis kasutada seda fondi kõigi liikmesriikide jaoks, kõik, igasuguse suurusega ettevõtete jaoks äh, on siin täiesti ehm, kohandatav, reeglid võimaldavad meil kasutada seda fondi ka ehm, väikeste ja kesksuurte ettevõtete töötajate heak-, heaks. ettevõtete heaks, kes siis tegutsevad kriisi poolt ehm, mõjutatud piirkonnas ja seda saame kasutada ilma diskrimineerimata. tahaksin välja tuua ka selle fondi peamise joone, eesmärgiks on aidata inimesi, mitte ettevõtteid nii et me ei saa tõlgendada seda fondi vahendina, mis peaks äh, aitama siis ettevõtteid, kes ei ole elujõulised. vastupidi, globaliseerumisega kohalemise fond on loodud selleks, et aidata inimesi, kes on koondatud, aidata neil leida uut töökohta lihtsalt ja kiiresti nii et tegu on fondiga, mis võimaldab restruktureerimist. ja ühes sõnavõtus, äh, minu arvates oli see proua Harkin, kes väljendas muret selle üle, et äh, siin võib olla tegu soolise ebavõrdsusega. Äh, jah, statistika mõttes küll on selline ebavõrdsus olemas kuid see on äh, tõendiks sellest, et äh, kriis mõjutas negatiivselt äh, selliseid sektoreid, kus domineerivad meestöötajad, ehk siis ehitussektor ja autotööstus, kes peamiselt annavad tööd meestele. ja seetõttu on nemad ka peamised kasusaajad president Obama ütles, et ähm, käesoleva aasta lõpus on peamiseks varitsevaks ohuks tööturul või vabandust, peamiseks jõuks tööturul äh, kujunevad naised ja seda just seetõttu, et negatiivselt on mõjutatud neid sektoreid, kus töötavad mehed nii et see on ka põhjus selle soolise ebavõrdsuse taga. ning samuti kuulsime me väga paljusid mõtteid selle kohta, kuidas äh, me saaksime fondi tegevust äh, parendada. Euroopa Komisjon ei leia, et äh, fond oleks midagi niisugust, mida saab mida ei saaks, vabandust, äh, muuta, mis oleks justkui kivisse raiutud. nii et äh, loomulikult saab siin muutusi läbi viia, mingeid põhimõttelisi tõkkeid sel teel ei ole. on omaette küsimus, äh, just see rahastamise pool, ehk siis, et fondil peaks olema oma eelarverida. seda arutatakse kindlasti poliitilisel tasandil, kuid praeguses finantsperspektiivis ei olnud meil võimalik seda põhimõtet kehtestada ega olnud võimalik ka mm, muidu tegutseda, kui, kui teisi kanaleid pidi rahastamist äh, leida. nii et tahaksin rõhutada, et kriisi surve tähendab seda, et meil saab olema järjest suurem arv neid juhtumeid, kuid ähm, Euroopa Komisjon võtab arvesse kõiki neid argumente, mis äh, toetavad juhtumi põhilähenemist ja nii kavatseme ka tulevikus tegutseda. tahaksin tänada neid liikmeid, ma pean silmas just eelarvekomisjoni liikmeid, kõiki neid äh, liikmeid, kes tundsid huvi selle küsimuse vastu, kuna arutelu tõesti näitas, et äh, nad äh, käisid läbi kõikvõimalikud aspektid selle fondi juures. ja kõik need võimalikud stsenaariumid on abikõlblikud või võiksid olla abikõlblikud selleks, et GKF kasutusele võtta. nii et arutelu on näidanud, et komisjoni ettepanek on hea ettepanek ja ma loodan, et hääletus kujuneb positiivseks. suur tänu, härra volinik ja arutelu kokkuvõtteks uuesti sõna raportöörile härra Pöögele. suur tänu proua president. mul ei ole vaja midagi lisada sellele, mida ütles härra volinik, ma toetan kõike, mida ta ütles, eriti tema kokkuvõtet, kui ta rääkis globaliseerumis, globaliseerumisega kohanemise fondi tulevastest äh, arengutest, sellest, mis puudutab ESF-i, ma arvan, et tulevikus see arutelu kujuneb vägagi intensiivseks GKF ei saa loomulikult tegeleda kõigi struktuursete muudatuste tagajärgedega ega lahendada kõiki väljakutseid. ta ei suuda seda ja see ei ole ka tema ülesanne, aga ta saab aidata üksikisikuid, keda see olukord on negatiivselt mõjutanud neid, kes, kellel on raskusi töökoha leidmisega, kes on kaotanud oma töö, neile kindlasti avanevad uued võimalused ja see ongi see, mida meil vaja on. siis me rääkisime ka subsidiaarsusest, loomulikult on sellel põhimõttel oma roll, aga ma arvan, et me peaksime tervitama seda meedet, mis täiendab ESF-i, mis on juba töös. nii et mina toetan selles alas tegevust nii riiklikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil, siin on väga palju võimalusi abi pakkuda ja ma arvan, et need küsimused tuleb tegelikult tõstatada mujal kui praeguses arutelus, kuna siin on olulisemaid küsimusi. suur tänu selle eest, ütleb president, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub kolmapäeval. proua Pehessen, palun. aitäh, proua president, ma panin tähele, et just toimunud arutelu ajal